me siiski suudame sellest kriisist väljuda, aitäh! aitäh! aitäh, president Van Rompuy, kolleegid, sellel teemal on arutelu lõppenud. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldus G kahekümne tippkohtumise tulemused ma näen, et härra Šaštel valmistub sõnavõtuks. Seat... kui härra Šaštel on oma kohale asunud, siis annan talle ka kohe sõna härra Šeštel, palun. härra president, daamid ja härrad, parlamendiliikmed. nõukogul ning Euroopa Parlamendil on olnud juba võimalik arutada kahekümnendal oktoobril äh, G kahekümne tippkohtumise teemadel. ja me saime siis arutada seda, mis hakkab juhtuma Seulis Euroopa Liit oli hästi ette valmistanud äh, selleks äh, kohtumiseks äh, nii riigipeade kui ka valitsusjuhtide tasandil. ja me kasutasime ära kogu Euroopa Liidu potentsiaali siis läbirääkimistel rahvusvahelisel areenil. tegemist on siin vastuoluliste tulemustega Seuli tippkohtumisele ja ma arvan, et me peaksime jätkama siiski optimistlikult, isegi kuigi need tulemused ei olnud äh, nii vapustavad, kui me oleksime seda soovinud. enne Seuli tippkohtumist äh, leidsime, et kõige olulisem äh, oli mitte kaotada hoogu. me ei tohiks eksida ning arvata, et me ei pea enam koordineerima oma tegemist rahvusvahelisel areenil, et tegemist ei ole enam kriitilise olukorraga, nii nagu see oli poolteist aastat või isegi pool aastat tagasi. endiselt on juhtidel poliitiline vastutus, see ongi poliitika olemus, kuid äh, poliitikutel on veel äh, vastutusalasid, mis on isegi veel olulisemad see tähendab seda, et poliitikad ei pea jääma mitte paberile, vaid nad peavad, nendele peavad järgnema ka konkreetsed teod. see oli tippkohtumine, näitas, et me peame teatud väljakutseid äh, suutma lahendada ja nüüd äh, peame me headelt kavatsustelt edasi liikuma konkreetsete tulemusteni. esiteks, turud kindlasti ei lepi erinevate deklaratsioonidega, nad tahavad näha konkreetseid tegusid järgnevatel päevadel tippkohtumistele, vaatavad, kuidas, milline on selle mõlu, mõju Euroopa majandusele, millised on need edusammud ja need edusammud saavad järgneda ainult igapäevasele pidevale tööle ning jõupingutustele. teiseks, ja see puudutab teid otseselt, Euroopa Parlament ning rahvusparlamendid saavad mängida kontrolli rolli, kuid nad saavad välja tuua ka uusi algatusi Euroopa poliitikasse. ja G kakskümmend peaks muutuma äh, üha enam jätkuvaks protsessiks, mitte ainult lihtsalt tippkohtumiste ähm, ahelaks. selleks, et saavutada jätkusuutlik äh, ning stabiilne majanduskasv, selleks me peame järgima teatud põhimõtteid, me peame äh, jätkusuutlikku eelarvepoliitikat ellu viima samuti kinni pidama äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest erinevatest reformikavadest finantsturgude osas, majanduse juhtimise tugevdamine Euroopa Liidus ja nii edasi. lisan, et Euroopa Liit äh, on pühendunud ka vastastiku hindamise protsessi G kahekümne raames ja sellised ettevõtmised võivad olla vägagi kasulikud, sest igaüks peab tegema endast, äh, kõik endast sõltuva selleks, et majanduskasvu taastada. võttes arvesse ka minu eelnevaid märkusi, lahing protektsionismi vastu ei ole ühekordne lahing. me peame alati jääma valvsaks ka oma igapäevases tegevuses. tahaksin välja tuua siin kolm olulist äh, tendentsi, kõigepealt äh, rahvusvahelise rahvusvahelise valuutafondi tegutsemine selleks, et suurendada enda rolli ka tõusvate majanduste jaoks, samuti meie rahvusvahelise valuutafondi raames oleme oma jõupingutusi suurendanud, et rahvusvaheline kogukond sellest kõigest võidaks. teiseks Äh, Basel kaks rääg-, äh, see tähendab äh, pankade kapitalinõudeid. oluline on, et see kokkulepe viiks meid Basel kolmeni, et kõik riigid peaksid nendest nõuetest kinni ja see peaks jääma ka üheks Euroopa Liidu prioriteediks ning ka G kahekümne prioriteediks lõpetuseks, vaadates seda, mis on juhtunud viimastel viimastel nädalatel valuutasõdade vallas, siis Euroopa Liit on teinud väga head tööd ning on kaitsnud vägagi tasakaalustatud seisukohta, öeldes, et need val-, vahetuskursid peavad järgima majanduse tegelikku olukorda. Prantsusmaal on nüüd vastutus olla G kahekümne eesistujaks ja see on ka võimaluseks Euroopa Liidule mängida äh, aktiivsemat äh, rolli, koordineerida äh, G kahekümne tegevust. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembris toimub tippkohtumine Cannes'is ja kogu see aasta saab olema väga oluliseks väljakutseks meile kõigile, selleks et me saaksime anda kriisile vastavaid vastuseid ning saavutada keskpikad eesmärgid, et meil oleks jätkusuutlik tugev majanduskasv, mis oleks samas ka tasakaalustatud, samuti, et meil oleks kontroll finun-, finantsturgude üle. et me aitaksime Euroopa Liidu institutsioone ning valitsusi selleks, et nad suudaksid koordineerida ka oma tegevust globaliseerumise vallas üleilmastumine ei ole mitte ainult majanduslik, vaid eelkõige poliitiline, aitäh. aitäh, härra Šaštel ja nüüd saab sõna komisjoni nimel härra Barroso. president, lugupeetud parlamendisaadikud, enne Seuli tippkohtumist tunti muret, et kui kriisi mõju väheneb, siis G kakskümmend ei suuda enam olla selleks foorumiks, kus maailma majandust suunatakse. pärast Seuli tippkohtumist võin ma teile aga kinnitada, et selline negatiivne stsenaarium ei leidnud kinnitust. G kakskümmend on kriisimeeleoludest läinud üle stabiilsemale lähenemisele maailma juhtimisel arutati väga palju olulisi küsimusi ning mõned küsimused, nagu näiteks, ähm, äh, mõnedes küsimustes nagu finantssektori osas ei jõutud kokkuleppele, siiski saatis G kakskümmend väga olulise sõnumi. Äh, kohtumisel saavutati olulist edu globaalsete majandusküsimuste lahendamisel mõned inimesed suhtuvad sellesse tippkohtumisse natuke skeptiliselt, sellepärast et ei saavutanud mingeid märkimisväärseid äh, lõpptulemusi just viimasel minutil aga ma võin skeptikutele öelda seda, et G kahekümne protsess iseenesest on üks märkimisväärne uudis. tegemist on Euroopa protsessile sarnase protsessiga, kus kõik on valmis läbi rääkima ja tegema kompromisse. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on seal esindatud, samuti sellised riigid nagu USA, Hiina, Venemaa, Brasiilia, Jaapan Äh, Saudi Araabia, Argentiina, Korea, Lõuna-Aafrika Vabariik ja asjaolu, et kõik need riigid tegelevad globaalsete probleemidega, on väga oluline, näiteks finantsregulatsiooni osas äh, teevad nad väga olulist koostööd ja seda koostööd tuleb tunnistada. saavutatud on tohutuid edusamme, mis mõned aastad tagasi poleks veel lihtsalt olnud võimalikud. see oli, tippkohtumine oli väga oluline samm uute tegevuskavade käivitamisel ja võib-olla sealt ei oodatudki nii suuri märkimisväärseid tulemusi. tegemist oli eduka tippkohtumisega ning mina esitasin Euroopa Liitu koos Euroopa Nõukogu presidendiga ja ma arvan, et me võime olla tõesti õnnelikud tulemuste üle. samuti oli Euroopa Liit esindatud Olli Rehniga, kes siis tegeles rahandus- ja majandusküsimustega tippkohtumise järeldused äh, peegeldasid just nimelt neid prioriteete, mis Euroopa Liit Seuli tippkohtumiseks paika pani ja me peame olema uhked selle olulise panuse eest, mille me oleme G kahekümne protsessi antud. nüüd mõningatest olulisematest saavutustest. kõigepealt äh, me sooviksime, et äh, rakendatakse ühismeetmeid majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks ja leida lahendusi, kuidas valuutast tingitud pingetele lahendusi leida meil õnnestus leida ühine lähenemine pärast pikki ja keerulisi läbirääkimisi otsustasime me sellise lahenduse kasuks, mis aitab siis lahendada, lähendada kõiki majandusi neid küsimusi arutama. mis puudutab tasakaalutust, siis me panime paika mehhanismi, kuidas seda samuti hoida jätkusuutlikul tasandil arutelud äh, näitasid, et Euroopa Liit on selles vallas esirinnas. me ei püüa, äh, me inspireerisime ka teisi äh, riikide liidreid, kuidas probleeme maailma tasandil lahendada. me pöörasime suurt tähelepanu makromajanduse tasakaalutusele ja põhjustele, millest see tuleneb G kakskümmend kavatseb luua kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kesk, keskpaigaks ka mehhanismi selliste tasakaalutustega tegelemiseks. nüüd on meie eesmärgiks sellise mehhanismi tugevdamine nii palju kui võimalik ning hoolitseda selle eest, et, et seda plaanitakse korralikult just nimelt sel ajal, kui G kahekümne eesistujaks on Prantsusmaal. järeldused, milleni jõuti, on loomulikult olulised, aga nüüd on vaja näha, kuidas need ka ellu rakenduvad. teine saavutus puudutab valuutakursse majanduskasv ilma valuutaprobleemide lahendamiseta ei vii meid kuhugi. me saavutasime äh, üksmeelse lahenduse, et meil on vaja rohkem turujõududest sõltuvat vahetuskursi süsteemi, see on kooskõlas majanduse põhialustega. samuti otsustasime, et me oleme valvsad, kui valuutakursid hakkavad ebakorrapäraselt muutuma Prantsusmaa G kahekümne äh, eesistumise ajal hakatakse tegelema ka valuutareformiga. Äh, mul on väga, väga hea meel, et me oleme suutnud veenda ka Rahvusvahelist Valuutafondi. me oleme hakanud pöörama rohkem tähelepanu tärkava majandusega riikidele ning äh, rahvusvahelisel valuutafondil on äh, praegu tänu meie toetusele, USA toetusele see legitiimsus, mis võimaldab tal edukalt valuutaprobleemide ja muude majandusprobleemidega tegeleda. ja Rahvusvaheline Valuutafond on valmis võtma üha suurema vastutuse maailma majanduse juhtimise eest. samuti äh, jätkasime tippkohtumisel tööd äh, finantssektori reguleerimise väljatöötamisega, keskendusime Basel kolmele. G kakskümmend hakkab tegema süsteemset koostööd oluliste finantsinstitutsioonidega, me jätkame koostööd sel, sellistes valdkondades nagu makromajanduse järelevalve äh, raamistik, äh, kaubandus ja tuletisinstrumenti, kaup, tooraine ja tuletisinstrumentide turud ning ma loodan, et sellest kõigest on G kahekümne protsessile kasu. meil on praegu vaja äh, kõigi nende otsuste ja lubaduste ellurakendamist, tuleb kinni pidada selleks ette nähtud ajakavast ja hoolitseda selle eest, et kõigil oleksid võrdsed tingimused. me oleme USA poolelt saanud kinnituse, et nad jagavad meie otsusekindlust selles küsimuses äh, tippkohtumine andis uut hoogu ka Doha vooru lõpetamiseks ning samuti äh, G20 riigid otsustasid võidelda protektsionismi vastu. meil äh, on vaja seostada areng, kaubandus ja investeeringud ning panna arengupoliitika G kahekümne päevakorda. see täiendaks ka olemasolevaid doonorriikide tegevusi ning ÜRO süsteemi. see tugevdaks meie jõupingutusi kahe aastatuhande eesmärk, arengueesmärkide saavutamisel komisjon on avaldanud ka dokumendi arengupoliitika, rohelise raamatu arengupoliitika tuleviku kohta, praegu on käivitunud konsultatsioonid selle rohelise raamatu üle ning lõpetuseks tervitan ma seda, et G kakskümmend pühendus ka korruptsioonivastase võitluse tegevuskavale. me soovime saavutada ka tasakaalustatud läbi, äh, tulemust kliimaläbirääkimistel Cancunis. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud kui räägime ettevõtetest ja ametiühingutest, siis ka nende, nendel on väga suur osa ette nähtud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. ma osalesin ka G kahekümne äri tippkohtumisel, kus räägiti ettevõtete sotsiaalsest vastutusest, samuti kohtusin Euroopa, Aasia ning Põhja-Ameerika ametiühingute esindajatega see delegatsioon, mida esindas Euroopa Ametiühingute delegatsioon, rääkis tööhõive tähtsusest ning pakkus välja tööhõive ning sotsiaalse mõõtme sissevõtmise G kahekümne tippkohtumise järeldustesse. muidugi on nüüd kõikide silmad pöördunud järgmise eesistuja poole ning tippkohtumise poole Cannes'is järgmisel aastal me peame oma seisukohad võimalikult kiiresti välja töötama ning tegutsema koordineeritult selleks, et äh, G kahekümne järgnev agenda välja kujundada. üks prioriteetidest on kindlasti rahvusvahelise valuutasüsteemi reform. meil on ka endapoolsed ettepanekud juba välja töötatud selleks, et stabiilsust suurendada ning samuti äh, vähendada valuutakursside kõikuvust samuti toorainete hindade kõikuvust. räägime erinevate toorainete äh, hindadest ja sellekohasest ettepanekust, mis peaks komisjonilt tulema järgnevatel kuudel. see võimaldab Euroopal äh, jätta oma jälg ülemaailmse agenda kujundamisse. Euroopa peaks positsioneeruma majandust puudutava debati keskmesse. suur tänu teile! Merci, thank you, president Barroso. For... Uh, Barroso, nüüd äh, kõnelejad äh, fraktsioonide nimel ja härra Kuse Rahvapartei nimel. Merci, monsieur le president, je crois que je dispose. aitäh, kui ma ei eksi, siis mul on äh, üks minut aega eesistuja, Belgia eesistuja esindaja, komisjoni president, kallid kolleegid, kõigepealt, härra minister, tahaksin teile öelda, kuivõrd kõrgelt ma hindan teie kainet analüüsi G kahekümne tippkohtumisest ja kuivõrd ma jagan ka teie tulevikuprognoose. tõepoolest, tulemused olid äh, allapoole meie ootusi, isegi kui lepiti kokku Basel kahe ning äh, Rahvusvahelise Valuutafondi tuleviku osas, siiski peab ütlema, et see oli tippkohtumine annab nüüd tee ambitsioonikamatele plaanidele Prantsuse eesistuja poolt, arvestades ka praegust ähm, kiireloomul-, kiireloomulist lahendust vajavaid äh, probleeme. et Euroopa Liit saaks äh, võtta oma äh, koha sisse rahvusvahelisel areenil, meie kodanikud ootavad meilt pigem tegusid, mitte deklaratsioone ning avaldusi. me peaksime harmoneerima rahvusvahelisel tasandil reegleid. Euroopa ei peaks jääma naiivseks ning äh, tegutsema vastastikuse põhimõttel. Uudo Pulman sotsiaaldemokraatide nimel, teil on kaks minutit. austatud äh, kolleegid, proua Harms äh, tõstatas täna hommikupoole küsimuse, et miks see säde tippkohtumiselt ei kandu üle kodanikele, miks ei ole lootust ja usku ja kui ma kuulan äh, teid äh, täna siin, härra Barroso ja nõukogu esindajad, siis ma saan aru, miks see säde ei liigu edasi, isegi meie kojas äh, siin on selle sädemega probleeme, kolleege on nii vähe kohal, on täiesti vale, et kolleegid ei ole siin kohal. aga loomulikult, ega siin me ei kuule ka midagi uut. Te räägite meile asjadest, äh, mis on juba kakskümmend korda ajakirjandusest läbi käinud ja te ei anna meile vastust äh, võtmetähtsusega küsimustele. mis see rahvusvaheline ülekandemaks siis on, mis äh, sellest saab, see ei olnud G kahekümne päevakorras ja ma tahaksin teada, miks see seal ei olnud. samuti tahan ma infot äh, selle kohta, et äh, miks äh, nõukogu on viimasel kolmel kohtumisel rääkinud äh, teatavast äh, teostatavuse uuringust, ka sellegagi ei ole kuskile jõutud ja härra Barroso, millal tuleb härra Šemeta ja räägib sellest, mida on lubatud äh, aasta alguses, ehk siis, äh, et äh, teostatavuse uuring puudutaks ka Euroopat kui me saaks mingit olulist infot, siis oleks see koda ka siin täis. ja nüüd meie eelarvekomisjoni liikmetel on äh, põhimõtteliselt äh, mingite detailide, pisiasjade pärast äh, vaidlemine praegu nõukogu ja komisjoniga. ühesõnaga, nendele küsimustele tuleb leida vastused. proua Desarnes liberaalide nimel. kui Euroopa ei asu ühtsele rünnakule, siis ei ole tal võimalik oma potentsiaali ka teostada ja jääb kaotajaks USA ning Hiinaga suheldes. kuid potentsiaal on täiesti olemas, euro, eurotsoonil on küll oma probleemid, kuid ka rahvusvaheline valuutasüsteem on praegu väga kriitilises faasis ja teised valuutad on üha enam konkurentideks saamas eurole. G kakskümmend peaks välja tulema tõepoolest uue Äh, rahvusvahelise finantssüsteemi plaaniga, kus oleks äh, saavutatud uus tala, tasakaal põhiliste valuutade vahel. samuti peab arvesse võtma, äh, võtma vastu maksu ähm, paradiiside vastast võitlust ja seda ei ole siiani piisavalt käsitletud ja kahetsusväärne on see, et kui räägime toorainete turgudest, kas siis mineraalvaradest või äh, ka põllumajanduslikest ressurssidest, äh, siingi peaksime välja pakkuma äh, organisatsiooni, mis tegeleb just nende teemadega. praegu on kogu maailma majandus ohus, arvestades spekulatsiooni näiteks põllumajandustoorainete valdkonnas, see on täiesti immoraalne või-, võitlus, millel on veel lisaks kõigele negatiivne mõju ka keskkonnale. kõikides äh, nendes äh, olulistes küsimustes, äh, mis puudutavad kõik kogu maailma tasakaalu, leian, et Prantsuse eesistumine saab olla kasulik ning edasiviiv ainult siis, kui kasutatakse kogu Euroopa potentsiaali. järgmisena härra Learik kuue nimel üheks minut, palun. president, kolleegid, rahvusvahelise kriisi ulatus, kõik need keskkonna ning sotsiaalsed mõjud tähendavad seda, et Euroopa Liit peab tegutsema oh-, otsustavalt G kahekümne raames. kõigepealt räägime WTO läbirääkimistest, see ei peaks muutma maailma kapitalistlikuks džungliks, me peaksime siiski kinni pidama eh, keskkonnanõuetest ja tööhõivet suurendama, just neid nõudeid eh, silmas pidama. me teame, et erinevad looduskatastroofid puudutavad eh, miljoneid inimesi kogu maailmas, samuti on väga oluline võitlus maksuparadiiside vastu me peaksime välja tooma mingisuguse uue süsteemi eh, toorainete hindade vallas, peaksime üle vaatama rahvusvahelise valuutasüsteemi ning leidma uue rolli Rahvusvahelisele Valuutafondile selleks, et nad peaksid kinni eh, enam jätkusuutliku arengu põhimõtetest ning et me suudaksime dollari hegemooniat kuidagi kõigutada samuti on skandaalne see, et äh, siiani ei ole tegeletud piisavalt reitinguagentuuride teemaga. et äh, Euroopa suudaks tõepoolest vastu seista kõigile nendele väljakutsetele. aitäh ja nüüd algab vaba mikrofoni voor ja härra Papanikov. Teed edasi või? tee, tee. suur tänu, härra president selgitused G kahekümne tippkohtumise kohta on väga olulised, aga meil on vaja nii-öelda teist lugemist. tähelepanu tuleb äh, pöörata kõige olulisematele punktidele. kakskümmend riiki üritavad koordineerida oma majanduspoliitikat. USA-l on äh, säästupoliitika Euroopal on hoopis teistsugune poliitika, Hiina teeb midagi kolmandat, hoiab kunstlikult oma valuutat madalal tasandil ja nüüd tekib äh, küsimus, et äh, kellele on need avaldused äh, suunatud ja mis nendest kasu on? see sõnum ei jõua riikideni, mis mängivad väga väikest rolli maailma majandusareenil ja kui G kahekümne riigid tõesti oma avaldusega esinevad siis äh, võiks eeldada, et võetakse tõesti tõsiselt äh, asja, arvestades praegust majandusolukorda? aitäh, küsimus, mida tahtsin esitada, oli kõigepealt mõeldud härra Barrosole, kuid kuna teda siin ei ole, siis ma esitan selle Belgia eesistujale me räägime kaubandusdumpingust, kuigi on olemas paigas WTO dumpinguvastased reeglid, me näeme, et valuutad on äh, täiesti äh, süstemaatiliselt äh, alahinnatud ja kui me vaatame seda valuutade vahelist võitlust, siis jääb küsimus õhku ka Euroopa Liidu rollist. kui G kakskümmend ei suuda kehtestada ennast valuutas, siis kuidas meil on võimalik seda süsteemi üldse tasakaalu saada? Merci, Mr Salavrakos. tänan, härra Salavrakos, palun. tänan, president. novembri G kahekümne tippkohtumine minu arvates mingisuguseid tulemusi endaga kaasa ei toonud. näitas kohtumine seda, Eh, milline on USA roll endiselt ja samuti selgus, et Hiina jääb oma senise valuutapoliitika juurde. kui nüüd vaadata maailma majanduskriisi ja seda, kuidas on reageerinud Ameerika pangad, siis eh, tegelikult väga palju ei ole tehtud. säilitatakse likviidsust ja nii edasi, aga teada on ju ka see, et USA valitsus on sunnitud eh, trükkima uut raha kõigepealt kulutati seitsesada viiskümmend äh, miljardit dollarit ja nüüd kuussada miljardit dollarit äh, peab veel juurde tulema. ja nüüd äh, Euroopas on eurotsoon jäänud stabiilseks ja distsiplineerituks, meil on range valuutapoliitika, aga samas oleme me ohustatud spekulantide poolt niimoodi õõnestatakse Eurotsooni ja Euroopa majandust. president katkestab kõneleja. Euroopal on vaja uut raha, kas äh, pangatähtede või äh, laenude kujul? härra Tankern, palun. aitäh, härra president. meie kodanikud ootavad äh, Euroopalt vastuseid Ähm, ülemaailmse juhtpositsiooni ähm, võtmise osas, meil peab olema otsustusvõimet. räägiti sellest, et äh, Prantsuse eesistumine G kahekümnes on võimalus Euroopale ja ma täiesti jagan seda seisukohta. meie parlamendile peaks andma pi-, pidevalt informatsiooni G kahekümne äh, tööde kohta, nende edenemise kohta ja ma arvan, et teie, härra president, peaksite sellekohase ettevõt-, ettepaneku ka tegema Prantsuse eesistujale. aitäh ja nüüd äh, kokkuvõtteks äh, annaksin sõna äh, volinik Piibalksile. president, president, lugupeetud saadikud G kakskümmend on kahtlemata väga oluline organisatsioon, kõik otsused seal langetatakse üksmeele asu-, alusel aga nagu Euroopa Komisjoni president ja ka nõukogu eesistuja ütles, äh, pro-, pro-, see G kahekümne tegevus on edasi arenenud, äh, seal arutati finantssektori tegevust, kuigi mingeid suuri läbimurdeid ei saavutatud, otsustati äh, Prantsuse eesistumisel innovatiivse rahastamise küsimusega edasi tegeleda, Euroopa Liit on valmis G kahtekümmend toetama näiteks sellistes küsimustes nagu finantstehingute maksu sisseviimine ülemaailmsel tasandil nagu öeldud, G kahekümne tegevuse aluseks on konsensus ning paljud G kahekümne partnerid ei jaga antud hetkel meie seisukohta, aga me jätkame tööd sellise üksmeele saavutamise suunas. vahepeal tuleb meil aga tegeleda, teha teistsugust tööd, hoolitsemaks selle eest, et finantssektor annaks oma panuse seitsmendal oktoobril kahe tuhande kümnendal aastal visandas komisjon oma nägemuse finantstehingute maksuküsimustes ja pani paika ka teatud eesmärgid. kõigepealt me peame hoolitsema selle eest, et finantssektor annab õiglase panuse avaliku sektori rahastamisse, tuleks arvestada, arvestades seda toetust, mida ta kriisi jooksul sai teiseks tuleb hoolitseda selle eest, et maks, mis kehtestatakse, toob kaasa ka mingeid käegakatsutavaid hüvesid, et see tõstab sissetulekuid ja ei õõnesta Euroopa Liidu konkurentsivõimet. seega me peame hoolitsema selle eest, et erinevate riikide finantssektorite maksud ei hakkaks looma takistusi siseturule. komisjon on äh, välja töötanud kahetasandilise lähenemise finantssektori maksustamisele. finantstegevuse maks näib olevat parim viis, kuidas Euroopa Liidus seda küsimust lahendada, maksustades siis äh, finantssektori kasumit. seega on see sektor õiglaselt maksustatud ja samas saadakse ka vajalikku sissetulekut. lisaks finantstegevuse lisaks finantstegevuse makse äh, kahjustaks vähem Euroopa Liidu konkurentsivõimet kui muud liiki maksud, kui need ühepoolselt kasutusele võtta. finantstehingute maksu tuleks aga propageerida rahvusvahelisel tasandil. see oleks parim viis, kuidas äh, rahastada selliseid rahvusvahelisi eesmärke nagu arenguabi ja kliimamuutused I sellise maksuga me saaksime leida endale olulise tuluallika ja samas säilitada konkurentsivõime. niisiis, komisjon jätkab nende võimaluste uurimist just nimelt selleks, et tulla välja poliitiliste algatustega kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kõigepealt viiakse läbi mõjuhinnang finantssektori maksustamise kohta vastavalt siis nendele ideedele, mida ma äh, kirjeldasin, samuti arvestame liikmesriikides läbi viidud analüüsidega finantssektori institutsioonide mõjuga ja samuti sellega, kuidas uued pangamaksud äh, olukorda mõjutavad. mina isiklikult tahaksin öelda, et väga oluline on see, et G kakskümmend äh, seadis oma tegevuskavaga arengupoliitika eesmärgid, minu arvates on see äh, väga hea märk. ma loodan, et Äh, see G kahekümne protsess suudab teenida kodanike huve. aitäh, volinik ja lõpuks härra Šaštel nõukogu nimel. härra president, volinik, daamid ja härrad parlamendiliikmed, selle debati lõpetuseks äh, ütleksin kõigepealt äh, ka G kahekümne tippkohtumise eel me olime väga teadlikud selles osas, kuivõrd suur mõju on Euroopa Liidul erinevatele teemadele, mida G kahekümnes kasutatakse, ja samuti me äh, olime teadlikud sellest, et G kakskümmend peaks säilitama oma usaldusväärsuse ülemaailmselt, et me tegutsesime, tegutseksime poliitiliselt koordineeritult, et Euroopa Liidu hääl tõepoolest kuuldav oleks selles kontekstis muidugi oli siin äh, mitmeid äh, raskusi, kuid äh, samas võime öelda, et Euroopa Liit tõepoolest mängis oma rolli vastavalt äh, ootustele. sul oli viies tippkohtumine vii-, kahe viimase aasta jooksul, esitati mitmeid algatusi ja paljud nendest on ka vilja kandnud, näiteks majanduskasvu suurendamise vallas, kuid muidugi töö ei ole veel lõppenud Euroopa Liidus ja ka arvestades seda, mida ütles komisjon finantstehingute maksustamise kohta ja pangandusmaksu kohta, kahekümne üheksanda oktoobri ülemkogu on rõhutanud seda, et need tööd peavad jätkuma ka Euroopa Liidu siseselt ja ka rahvusvahelisel tasandil. nüüd rääkides maksu, maksudest äh, finantstehingu maksustamisest ei ole veel praegu konsensust ei eesmärgi ega ka nende tulude kasutamise kohta. liikmesriigid praegu on paika panemas äh, siseriiklikke süsteeme, mis tegelikult on väga erinevad üksteisest. nii et lühiajalises perspektiivis peaksime me mingi vähimagi koordineerituse saavutama selleks, et ka keskpikas perspektiivis oleks meil võimalik äh, jõuda suurema harmoneerituseni kriiside lahendamisel vastavalt komisjoni õigusloomelisele ettepanekule. ülemkogu oktoobris leidis, et me peaksime enam koordineerima neid erinevaid maksustamise viise ja ECOFIN-i nõukogud kutsuti üles oma järeldustes ka edaspidiste algatustega välja tulema, seda võetakse arvesse siis ka detsembri ülemkogul. pöörduti nõukogu ja ECOFIN-i poole analüüsimaks seda, kuidas oleks võimalik erinevaid valikuid täna kasutada, kuidas oleks võimalik maksudest kõrvalehoidmise vastu ning maksuparadiiside vastu võidelda ja samuti kõrgetasemeline töörühm nõukogus peaks selle teemaga põhjalikult tegelema. aitäh, härra Šastel! kolleegid, arutelu on lõppenud, aga ärge palun saalist lahkuge, sellepärast et nüüd toimub Luksi auhinna üleandmise tseremoonia ja sellele järgneb kohe hääletus, nii et, et palun ärge saalist lahkuge, aitäh!